välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus humanitaarolukorra kohta Jeemenis. ja esimesena saab see sõna välisminister Bert Koenders, kes asendab siin äh, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat. härra minister, teil on sõna. Thank you proua juhataja, austatud parlamendisaadikud, kõigepealt lubage tänada Euroopa Parlamenti selle väga olulise ja äh, ajakohase debati pidamise eest olukorra kohta Jeemenis. Öelgem otse välja, Jeemen on jäänud varju, see kriis on isegi unustatud kriiside seas ja on ülioluline, et me pööraksime tähelepanu sellele, mida kirjeldatakse ka kui katast-, katastroofiliste mõõtmetega humanitaarkriisi. sügavam kriis, kui me vaatame seda, kui palju inimesi on hädas võrreldes ühegi teise kriisiga ja rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja, ja ei ole kinni peetud, tehakse seda süsteemselt ja kõik konflikti osapooled on sihikule võtnud eh, tsiviilrajatised, eh, seda peaaegu igapäevaselt, eriti eh, tekitab meile muret piirideta arstide mm, rajatiste sihikule võtmine Jeemenis, sellega on kaasnenud kahjustused ja inimeste hukkumine ja jällegi on tegemist rahvusvahelise õiguse rikkumisega selles sõjas. humanitaarkriisi äh, sügavus ainult äh, suureneb kakskümmend üks äh, koma kaks miljonit inimest kaheksakümmend kaks protsenti elanikkonnast vajab humanitaarabi, neliteist koma neli inimest kannatab toiduainete puuduse all. üheksateist miljonit äh, vajavad äh, arstiabi ja äh, ligi kakskümmend miljonit juurdepääsu puhtale joogiveele. Euroopa Liit on aktiivselt tegutsenud konflikti lahendamiseks ja mm, põhiõiguste taastamiseks Jaapanis, oleme seda teinud mitmel rand-, rindel, kõigepealt humanitaarabi me oleme seitsmekümne miljoni võrra tõstnud oma humanitaarabi, ähm, seega me, vabandust, seitsmeteistkümne miljoni võrra ja viiskümmend kaks miljonit kokku siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on komisjon andnud humanitaarabi. mõned liikmesriigid on samuti humanitaar- ja kriisiabi andnud ja teised riigid järgnevad äh, lo- äh, sisepõgenikud ja pagulased, äh, kes on lõksu jäänud Jeemenisse ja need, kes kannatavad juba varasemast ajast pärineva näljakriisi all, on olnud meie peamised abi ähm, saajad. Euroopa Liit nõuab, et kõik osapooled annaksid juurdepääsu humanitaarabile, aga äh, rahaline pool on ainult üks osa sellest äh, probleemist. Jeemeni sõltub üheksakümne protsendi ulatuses impordist äh, ja seega on kaubandussuhted väga olulised ja selles konflikt, selles kontekstis on oluline Euroopa Liidu tihe koostööd ÜRO-ga ja teiste osapooltega selleks, et rakendada ÜRO ähm, inspektsioonimehhanism selleks, et humanitaarkaubad eh, jõuaksid eh, Jeemenisse, selleks on ka ette nähtud eraldi vahendid kahe miljoni USA eh, osaluses. nüüd teine rind on poliitilised arengud, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on olukord halvenenud ja poliitilised kokkupõrged on takistanud Jeemenis üleminekuperioodi ja on jätnud riigi humanitaarkatastroofi äärele kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa Liit äh, andis välja selge avalduse, et meie meelest peaks lahendus kriisile olema poliitiline. poliitiline lahendus, mis kaasneb kõiki, peab lähtuma äh, raamistikust, mis on ÜRO poolt ette andnud, kaasada tuleb kõik osapooled ja lähtuda ÜRO resolutsioonidest, see on ainus jätkusuutlik viis, kuidas leevendada Jeemeni rahva kannatusi ÜRO äh, kutsus Genfis kokku juunis läbirääkimised äh, eelmisel aasta lõpus olid, oli koos teine läbirääkimiste voor Šveitsis, Euroopa Liit jätkab läbirääkimisel osalemist, et äh, omalt poolt panustada konflikti lahendamisesse ja panustab sellele, et järgnevatel päevadel tuleks kokku kolmas kokkulepe. konfliktist on tänaseks äh, saanud äh, paljude regionaalsete mängurite ühine lava ja me nõuame, et kõik osapooled panustaksid kriisi lahendamisesse, mis oleks ka siis ajas püsiv. Euroopa Liit liit äh, näeb ette äh, seda, et koheselt kuulutaks välja vaherahu, varasemad vaherahud ei ole pidama jäänud, sellepärast et osapooled on seda rikkunud ja on oluline, et osapooled usaldaksid teineteist ja austaksid seejuures rahvusvahelist humanitaarõigust ja öö, ähm, humanitaarseadusandlust ja vaba, vabastaks poliitilised vangid. Eh, humanitaarabi peab jõudma kannatavale, kannatava rahvani eh, nii Sadas, eh, Sanas kui ka teistes piirkondades. Jeemenis on olukord tõesti traagiline ja tuleb tagada see, et rikkumiste eest võetakse inimesi vastutusele, see on väga oluline protsess selleks, et tagada praeguse konflikti lõplik lahendamine. ÜRO Inimõiguste Nõukogu võttis vastu kompromissresolutsiooni teisel oktoobril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal selles osas, mis puudutab tehnilist abi ja suutlikkuse tõstmist Jeemenis inimõiguste vallas. ja see seab äh, eesmärgid siseriik, eesmärgiks siseriikliku juurdluskomisjoni loomise, mis äh, Euroopa Liidu lo-, äh, loodab, on sõltumatu. ma kordan, tuleb läbi sõltumatu analüüs kõikide rahvusvahelise õiguse rikkumiste kahtluste puhul rahvusvahel Euroopa Liit eeldab, et kolmekümne esimesel ÜRO äh, Inimõiguste Nõukogu kohtumisel antakse täielik ülevaade sellest, mis on Jeemenis tehtud. suur tänu, proua juhataja. suur tänu, härra minister ja nüüd saavad si sõna fraktsioonides kõnelejad, kõigepealt Maria Gabriel, teil on poolteist minutit äh, Rahvapartei nimel. suur aitäh proua president, härra minister, Jeemenis on olukord keeruline nii humanitaarselt, julgeolekualaselt kui poliitiliselt. kõigepealt, mis puudutab humanitaarolukorda, siis nüüd on tegelikult olukord pärast aasta kestnud võitlusi hullem kui pärast viite aastat Süürias. praegu poliitiliselt aga meie tegevus ei peegelda seda, milline on olukord koha peal, me peame tegema üleskutse nii liikmesriikidele kui ka rahvusvahelisele üldsusele reageerima humanitaaralaselt Jeemenis. ühtlasi peab tagama selle, et humanitaarabi antakse erapooletult inimestele, kes on sattunud, kes on selle kodusõja ohvrid. kodusõda kasutavad nii ehk naa juba Al-Qaeda ja Daesh ära ja ebastabiilsus äh, täielikult levib igale poole ning ähm, on, me peame arvestama, milline oht seal lasub, me peame seda tegema juba ette, arvestama ka, mis on toimunud Somaalia ja Djiboutiga. nüüd äh, Euroopa Liidul on siin mängida väga oluline roll. kõigepealt me peame toetama ÜRO jõupingutusi selleks, et alustada läbirääkimisi ning peame rohkem ära tegema selleks, et see jääks, see teema jääks meie päevakorda ikka ja alati, me peame investeerima veelgi eh, rohkem meie suhete edendamisse nii Araabia liiga kui ka laheriikide kontekstis. me peame ehitama üles tõelise partnerluse, sest et vastasel juhul me näeme, et me ei ole mitte midagi õppinud sellest, mis on toimunud erinevates Araabia kevade liikumises osalenud riikides. suur tänu, järgmisena saab sõna Enrique Guerrero Salom, teil on kaks minutit sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu, proua president kui tekib humanitaarkriis sõjalise konflikti tagajärjel, eriti kui tegemist on riigisisese sõjalise konfliktiga, siis peab meie peamiseks eesmärgiks olema sõjategevuse lõpetamine ning rahu tagamine, mis oleks nii õiglane kui ka jätkusuutlik. sest et kõigepealt ju saavad hukka inimesed, teiseks hävitatakse olulise tähtsusega infrastruktuur, mis äh, mõjutab eriti neid, kellel on äh, halvem ligipääs veele ja ka näiteks haridusele ning kolmandaks, lõppkokkuvõttes tehakse maatasa terve põlvkonna võimalused. nii et humanitaarvaatenurgast pidev inimõiguste rikkumine ning humanitaarabi põhimõtete rikkumine on just see, mida me näeme hetkel Jeemenis. nagu ütles nõukogu esindaja ja ka on öelnud juba komisjon, on Jeemenis abi vaja kaheksakümnel protsendil elanikest ehk rohkem kui kahekümnel miljonil inimesel. pidevalt rikutakse nende inimõigusi. minu fraktsioon ja eriti mina ise, ma vastutava isikuna humanitaarabi küsimuses siin Euroopa Parlamendis toetame nõukogu jõupingutusi nii aprillis kui ka novembris selleks, et toetada ÜRO-d, leidmaks võimalus lõpetada sõjategevus Jeemenis, pidada kinni inimõigustest ning tagada rahu, mis jääks ka püsima ja tagada kindlasti ka humanitaarabile ligipääs miljonitele inimestele, kellel hetkel ei ole isegi kõige vajalikumat Äh, suur tänu, järgmisena saab sõna Charles Tannock ECR fraktsiooni nimel, teil on üks minut kõneaega, suur tänu, proua juhataja. Jeemen on üks äh, maailma äh, vaesemaid riike, üheksakümmend protsenti toiduainetest veetakse sisse, see oli nii juba enne seda sõda, on riik nüüd sügavas humanitaarkriisis, ÜRO ja teised humanitaarabiorganisatsioonid on öelnud, et olukord on tõesti äärmiselt sünge. Euroopa Liit ja liikmesriigid on andnud väga palju abi, abirahasid ühendkuningriik minu koduriik on kakssada viiskümmend miljonit äh, naela andnud viimase viie aasta jooksul abina aga nüüd tuleb mõelda kas on mõtet selliseid summasid saata jeemenisse äh, kui need äh, pommitatakse lihtsalt need investeeringud saudi araabia poolt maha ava- ehitised tsiviilpiirkonnad on saudi araabia pommikampaania tulemusena hävitatud see on väga halvasti korraldatud pommikampaania kampaania. tuhanded inimesed on hukkunud, tsiviilisiinikud. Saudi Araabia äh, tahab äh, ainult suurendada oma regionaalset ülemlikkust ja perifeersed riigid kannatavad kõige rohkem, sellepärast neid, neid äh, tõmmatakse kaasa sellesse äh, jubedasse sõtta. suur tänu, järgmisena saab sõna kaheks minutiks äh, Maritša Šake ALDE fraktsiooni nimel, palun madam president aitäh juhataja minister! jeemeni inimesed surevad aeglaselt nälga ja haigusesse ja neid äh, tapab äh, pommitamine mis on koalitsiooni poolt kes on nii-öelda saudi juhitud aga seda järgivad ameerika ühendriigid ja ühendkuningriik peaminister cameron ütles sel nädalal et me üritame teha kõik endast oleneva et tagada et saudi araabia poolt tehtud äh, töö on korralike sihtmärkidega, aga ilmselgelt see ei tööta ja on häbilugu, et teiepoolsed ettepanekud ja siinkohal peame silmas Hollandi valitsuse poolseid, et äh, uurida ÜRO kaudu sõjakuritegevusi Jeemenis, Saudi Araabia neid aktiivselt boikoteeris ja Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ei toetanud siin Hollandit. kui Euroopa Liit tahab olla tugev, siis meil on vaja ühispositsiooni välisasjade komisjonis rääkisite te sellest, et tuleks stabiilsust eksportida, minu arvates on tegemist väga ülla eesmärgiga, aga see peaks algama sellest, et Euroopa Liit üritab äh, lõpetada relvaeksporti Saudi Araabiasse ja küsin teie käest, et kas te olete valmis töötama selleks, et saavutada nõukogus embargo vähemalt äh, mis puudutab pomme, sõjalennukeid ja võitlushelikoptereid ja kas te olete valmis avaldama survet kõigile, kes kasutavad kobarpomme, mis on ebaproportsionaalsed ja väidetavalt neid ka Jeemenis kasutatakse? tahan küsida, kas te olete nõus, et vägivald Jeemenis rõhutab seda, kuivõrd vajalik on, et Euroopa Liit vaataks üle oma suhte Saudi Araabiaga ja tegelikult muudaks selle võrdle, võrdsemaks sellega, mis meil on äh, Iraani islamivabariigiga. pärast tuumalepet on meil nüüd ruumi ka selle riigiga suhelda selleks, et lõpetada äh, vägivald Jeemenis. Iraan, nii nagu ka Saudi Araabia, neid peab survestama selleks, et nad oleksid lahenduseks, selleks, et lõpetada vägivald Lähis-Idas. ja mere, maa ja õhu blokaadid on äh, takistanud humanitaarabi, mida on väga vajalik ja see ka tapab inimesi vastavalt piirideta arstidele, nad väidavad, et äh, inimesed ei tule enam haiglatesse, sest nad leiavad, et äh, neid äh, haiglad on just pommitamise sihtmärkideks seatud. suur aitäh! suur tänu, proua Šake. tõstnud on teile sinise kaardi härra Tšanok, kas te olete valmis sellele vastama, jah? härra Tšanok, sellisel juhul kolmkümmend sekundit härra Tanakil puudub mikrofon. aitäh, et minu sinise kaardiga nõustusite, konkreetselt mainisite Ühendkuningriiki ilmselt, et nemad üritavad kuidagi vetot seada või takistada Hollandi poolt välja pakutud uurimist sõjakuritegude osas Jeemenis. kas teil on mingit konkreetset tõendusmaterjali, eh, mis ütleks, et Saudi Araabia on konkreetsed koolid või haiglad sihtmärgiks jäetud, selle kohta on raporteid, aga kui teie Hollandil on, kui on, kui teie valitsusel on selliseid tõendusmaterjale, siis neid peaks avaldama, sest et see on tõsine Äh, süüdistus ja ma oleksin väga mures, kui Ühendkuningriik sellist asja takistada üritaks. aitäh, härra Tänak, teiepoolse küsimuse eest, ma arvan, et siin on minu märkustes kaks küsimust, mis võib-olla omavahel segi läksid. üks on Hollandi valitsuse ettepanek, minister kindlasti võib sellest rohkem rääkida, kui vajalik, äh, mida peaks äh, siis ÜRO läbi viima, siin pandi plokk peale ja väga edukalt sõltumatule uurimisele läbi viidud kuritegude osas, see, mida ma ütlesin, et haiglad seatakse eesmärgiks pommitamisele, seda on väitnud Doctors Without Borders, mis on väga austatud valitsusväline ühendus, et see ei puudutanud Hollandi valitsust, vaid seda, mida ütles Piirideta Arstide Organisatsioon suur tänu, veel üks sinine kaart on tõstetud, ma teeksin siiski ettepaneku, et äh, seekord äh, lubame me ainult ühe kaardi inimese kohta ja seega härra Kaave, teinekord saate sõna. järgmisena saab sõna nüüd äh, Marin-Christine Vergia, kes esindab kuue NGL fraktsiooni, teil on üks minut kõneaega, palun. suur tänu, proua juhataja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta rahvaliikumise asemel on nüüd Jeemenis siis äh, äh, tegemist veresaunaga ja endine president on selle taga ähm, Äh, praegused juhid, sealhulgas Bineer, ütlevad, et äh, konflikti ei ole, Araabia, Saudi Araabia neid äh, toetab, kes tahab laiendada oma piire ja jõuda regionaalse juhi kohale Ehm, me peame selles konfliktis mõtlema ka selle riigi, riigi ajaloole, see on tekitanud need probleemid, üks asi on aga selge, Jeemeni rahvas, kes oli juba enne maailma vaesemate seas, on äh, nüüd sattunud tõsiste arenguraskuste ette, ehm, nende võimalused on pidurdunud ja Audi, Saudi Araabia äh, kasutab keskaegseid ähm, poliitikaid, millele lääs on silmad sulgenud. me peame, kas me hakkame Süüria konflikti kordama, neid vigu seal korda, kordama ei ole praegu juurdepääsu humanitaarabile, tuleb osapooled tõmmata laua taha läbirääkimistele ja, ja, ja kõik riigid peavad kandma oma vastutust suur tänu, äh, proua Veržia, järgmisena saab roheliste nimel sõna proua Lohpiiler, teil on üks minut kõneaega, äh, vabandust, poolteist minutit kõneaega, ütleb äh, juhataja. suur tänu, märtsist kaks tuhat viisteist on konflikt Jeemenis eskaleerunud ja on, ja tekkinud on humanitaarkatastroof. kõige rohkem kannatavad tsiviilelanikud, kaks miljonit last, kes, keda ohustab praegu alatoitumine, Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad selgelt välja too-, tagama selle, et humanitaar- humanitaarabi jõuaks Jeemenisse ja et seda oleks piisavalt. Jeemenis on konflikti pooleks kaks väga nõrgestatud liitlust, eh, liitlast, kõigepealt Hondi ehm, eh, mässulised ja siis president Hadi pool, kes teeb koostööd poliitiliste jõududega, kes kuuluvad eh, lõunapoolsete separatistide hulka. konflikti ke-, teeb keeruliseks aga Iraani ja Saudi Araabia sekkumine. Huti äh, sa-, hutid saavad toetust äh, Iraanilt, Saudi Araabia on äh, käivitanud õhurünnakud, sellega on rikutud rahvusvahelist õigust, äh, tuhanded äh, tsiviilisikud on hukkunud nii mässuliste kui ka Saudi Araabia poolsete pommi, pommirünnakute all. sihikule on võetud haiglad ja humanitaar Äh, kaubalaod, ähm, džihadistlikud rühmitused nagu Al-Qaeda kui ka Daesh on seal pealised tegutsejad ja me nõuame seega, et peataks igasugused äh, relvaekspordid sinna piirkondadesse, sealhulgas Saudi Araabiasse. selle asemel, et eskaleerida seda konflikti äh, relvaekspordiga sellesse piirkonda, tuleb leida hoopis lahendus ÜRO-s ja selle kontekstis suur tänu suur tänu, proua Lohpiller, järgmisena saab sõna EFTD fraktsiooni nimel kaheks minutiks äh, Fabio Massimo Castaldo. aitäh, juhataja, mis on kõige parem viis kuidas sisevastuolu vaigistada, see on, äh, tuleb keskenduda välisvaenlasele. ja see on ka see suur äh, tähelepanu kõrvalejuhtimine, mis kõik muu oma varju jätab Äh, mõtleme sellele, et äh, mida saudid mõtlevad, nad on juba, ma ei tea, mitmendat sõda alustamas väljaspool oma piire, äh, väites, et tegemist on soovitud abiga. meil peab olema selge ülevaade selle riigi uuenenud sõjalistest ambitsioonidest. me ju, see on võitlus Babal Mandabi riikide äh, pärast see pommitamine ei diskrimineeri, tapab ka naisi ja lapsi, me räägime kuueteistkümnest miljonist, kellest ei ole, kellel ei ole ligipääsu eh, veele ega eh, sanitaarsüsteemidele. me peame ka aru saama, et rahuläbirääkimised on veel kaugel, tohutult rikutakse inimõigusi ja seda on määratlenud ka ÜRO aastal kaks tuhat viisteist. meil on ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon, mis äh, kinnitab seda leidu. mulle tundub, et äh, me ei tohiks äh, seda pidada mingiks tähelepanu hajutamiseks, mis Euroopa Liidu riikide ja Ameerika Ühendriikide tähelepanu endale võtab see ei ole ka õige tegevus, see on hind, mida maksavad kohalikud elanikud äh, Saudi Araabia ambitsioonide eest. ma arvan, et me peame tegema kõik endast oleneva selleks, et äh, rahuprotsess jälle algaks, aga me peame väga jäigalt ja rangelt hukka mõistma selle vägivalla, mis on läbi viidud silmade sulgemine selleks, et kaitsta oma nii-öelda huvisid, on täiesti vastuvõetamatu. suur tänu ja viimane fraktsioonide esi-, eeskõneleja on Nikolai Beienev fraktsiooni nimel, palun. kümnenda jaanuari avalduses mõistis kõrge esindaja hukka äh, haigla pommitamise Jeemeni põhjaosas, mis äh, põhjustas kuue inimese surma ning paljude, äh, haavas väga paljusid inimesi sealhulgas ka piirileta arstide liikmeid. tegemist on rünnakutega, mis on suunatud humanitaarorganisatsioonide vastu, kuid ometigi ei ole te nõudnud uurimise algatamist, tegemist on ju juba kolmanda äh, haiglaga, mis on sattunud äh, Saudi Araabia juhitud koalitsiooni rünnaku ohvriks ning äh, lisaks ei ole ka hukka mõistetud seda, et Saudi Araabia kasutab kobarpommid kasutab kobarpomme, ometigi on see keelatud ju ÜRO konventsiooniga ja tegelikult äh, oli Saudi Araabia endale koha julgeolekunõukogusse tol hetkel ostnud hoopiski oma naftadollaritega. nii et äh, me ju teame, et Jeemen on väga vana tsivilisatsioon juba kuninganna Saaba ajast, nii et ärgem siis lubagem, et Jeemeni elanikud surevad Saudi pommide all ning et lõppkokkuvõttes tehakse ots peale aastatuhandete pikkusele tsivilisatsioonile. järgmisena saab sõna kolleeg Moskva üheks minutiks, palun. aitäh, juhataja. olukorra raskus Jeemenis peaks tähendama seda, et äh, humanitaarorganisatsioonid ja seotud osapooled peaksid tegema väga tihedat koostööd. ma olen väga mures äh, sellepärast, et äh, inim-, humanitaarkriisil on täiesti laastavad mõjud inimkonnale seal. ja seal on erimeelsuse inimeste vahel, kes tegelikult peaksid võitlema ühel poolel selleks, et leida lahendusi. me peame toetama elanikkonda haiglatel on otsa saanud täiesti põhilised ravimid ja umbes kolmteist miljonit inimest on nälgimisohus. ja tohutu hulk inimesi ka vajab humanitaarabi. meil on olnud rohkem kui kaks tuhat viissada hukkunut tänu Saudi pommitamisele ja suur osa sellest on tsiviilelanikkond. ma tõesti paluksin, et diplomaatilisi pingutusi koheselt suurendataks selleks, et oleks tagatud humanitaarkoridor. ja ootan, et rahuläbirääkimised algaksid. härra Närt järgmisena. suur tänu, proua president Jeemeni konflikt on ajalooline konflikt, see sai alguse juba see, mina olin seal seitsmekümne viiendal aastal sõjakorrespondendina ja mitte midagi ei ole juht-, midagi ei ole muutunud, kõik inimesed võitlevad endiselt samade gruppide vastu, Ali Abdullah Salah ja hutid ja nii edasi ja kahekümnendatest aastatest saamis, saadik on seal juba võideldud selleks, et saavutada mõjuvõim, nii et tegemist on juba ajaloolise konfliktiga väga paljudest sealses piirkonnas ja kõige suuremaks probleemiks on hetkel Saudi Araabia täiesti kriminaalne tegevus, kes lisaks sellele, et tegemist on kodusõjaga, nüüd teeb sellest ka täieliku verevalamise selleks, et säilitada oma ülemvõim äh, seal piirkonnas, nii et sinna äh, saadetakse mm, palgasõdureid, äh, sealhulgas ka kolumbialasi, neid on seal juba kolm tuhat, nii et me peame nõudma seda, et ei sekkuks välisjõud sisekonflikti. meil on vaja saavutada rahu, jah, aga selleks, et rahuni jõuda, tuleb kõigepealt ründajad ju riigist välja visata ja siin ma räägin just Saudi araablastest. suur tänu, järgmisena poolteist minutit, James Kaave, suur tänu, proua juhataja. mina olen äh, Saudi Araabia Assamblee liikmetega, vabandust, Lõuna-Araabia liikumise juhtidega ko-, olnud ühenduses nende eesmärgiks on Jeemenis iseseisvuse saavutamine. viimastel nädalatel on õnnestunud äh, teatud piirkonnad vabastada, aga Saudi Araabia ei ole toetanud seda liikumist ja see on tähendanud seda, et eks äärmuslikud liikumised on jällegi edumaad saavutanud praegu ei suudeta kontrolli alla saavutada lõunapoolseid piirkondi ja Saudi Araabia ei taha lõuna, Põhja-Jeemenisse üldse sekkuda klannid on nende väidete kohaselt need, kes olukorda eba ähm, tasakaalust välja lükkavad, samas aga Jeemeni rahvas kannatab sellepärast, et Saudi Araabia ja Iraan mängivad poliitilisi mänge ja ei aita kuidagi lahendada Jeemeni kriisi. proua juhataja, kui me võtame Jeemeni eh, turvalisust tõsiselt, kui me tahame neile pakkuda mm, turvalist tulevikku, siis peavad kõik tegema koostööd selle nimel, mitte selle asemel, et jääme ootama, et eh, lahendavad eh, tavalised kahtlusealused selle küsimuse, sellepärast et nad ei tee seda lihtsalt. suur tänu, härra Kaave, järgmisena saab sõna üheks minutiks kolleeg Freund. mul on poolteist minutit kõneaega. ei, siin on kirjas üks minut vabandust, no läheb raskeks. härra Carvil oli poolteist äh, minutit, ka tema ei pidanud kõneajast kinni, aga teil on üks minut. nii palju kannatusi, proua juhataja, ja nii vähe jõupingutusi neid kannatusi vähendada, strateegiliselt väga oluline piirkond, kuus tuhat inimest on juba kaotanud elu ja igal päeva, iga päev hukkub neid veel. Äh, inimesed kannatavad nälja all, äh, joogivett ei ole, elektrienergiat samuti, täna näeb Jeemen välja selline. väga oluline on seega, et rahuläbirääkimised käivitataks nii kiiresti kui võimalik ja ikka ja jälle tuleb rõhutada seda, kui oluline on see, et humanitaarabiorganisatsioonid kes selles konflikti piirkonnas oma olulist teed te tööd teevad, saaksid ka seda tõesti teha. Euroopa Liit peab ÜRO-d toetama selles, et kuulutataks välja püsiv äh, vaherahu ja sõlmitaks rahukokkulepe, aga me ei saa äh, loomulikult äh, relvi sinna enam eksportida, see ainult ägendab seda konflikti. on oluline, et kõik osapooled tuleksid ühise laua taha ja ainult niimoodi me saame selle konflikti lahendada. suur tänu, härra Freund. praegu mulle just kõrvalt siin öeldi, et teie fraktsioon öö, ütles, et teil siiski veel on pool minutit, nii et laske käia. ma pean kella silmas kolmkümmend sekundit veel. suur tänu, proua juhataja mul oli tõesti seekord õigus, tavaliselt mul ei ole õigus, me peame astuma ka samme selleks, et see riik äh, oleks majanduslikult stabiilsem, aga praegu see ei ole võimalik, sellepärast et praegu lihtsalt laastatakse pommirünnakutega mõlemalt poolt seda seda riigi ja kõige rohkem lõikavad sellest kasu Al-Qaeda ja Daeshi liikmed ja see mõjutab otseselt ka arenguid Euroopas. Äh, Pariisis äh, ju üks ründajatest oli varem käinud laagris just nimelt Jeemenis anscheinend Probleme im System, war nicht meine Schuld, aber wir haben es, glaube ich, hingekriegt. <laughs> So. tundub, et süsteemis oli mingi probleem, see ei olnud minu süü, kuid nüüd on see korras. järgmisena proua Korao üheks minutiks. tänan, juhataja kuus tuhat ohvrit, mitu tuhat äh, tsiviilelanikku, see näitab, kui tõsine on olukord Jeemenis ja selles ei ole midagi uudset. Jeemen on äh, olnud raskes olukorras juba pikka aega, kuid see muutub juba kolmanda osapoole sõjaks ja see on saanud lahinguväljaks suurjõududele ja see puudutab ka meie sõpru on tehtud igasuguseid ettepanekuid, välja kuulutatud rahuprotsess, see ja teine, kuid tundub, et on vähe selgust ja kindlust väita, et Saudi Araabia, kes on põhiline tegija, äh, saab meilt relvad, näiteks Itaalia valitsuselt ostab relvi ja valitsus saadab edasi laevu äh, pommidega pardal ka USA ja Ühendkuningriik me ja me ei ole alati meie välisasjade juhataja nõuandeid eh, tähele pannud, võib-olla kui me tahaksime suuremat edu saavutada, peaksime olema karmid eh, suhetes Saudi Araabiaga. järgmisena saab sõna härra Francisco, peaks sõna saama härra Francisco Assiski, aga praegu kohal ei ole, see tähendab, et ma annan sõna kohe järgmisele sõnasaajale, proua Michele Giuffrida, üks minut. president E tänan juhataja olukord jeemenis on sõna otseses mõttes eh, dramaatiline rohkem kui kaheksakümmend protsenti jeemenlastest vajab humanitaarabi me räägime kahekümnest ühest miljonist inimesest kes on sattunud äärmuslikku olukorda see olukord halveneb veelgi haiglad eh, vastuvõtukeskusi eh, vastuvõtuosakondi rünnatakse see on üks hullemaid piirkondi lähis-idas ja jeemen Jeemenit ei tohiks käsitleda kui isoleeritud juhtumit kodusõja äh, koldena. see on konfliktipiirkond, mis mõjutab tervet seda piirkonda. Jeemen on olnud tüliõunaks Saudi Araabia ja Iraani vahel ja seda aastakümneid. see on ideoloogiline võitlus Kassanas, äh, mis on nüüd saanud Al-Qaeda keskseks territooriumiks olukord on igati murettekitav ja me peame toetama ÜRO-d nõudma äh, äh, kohest äh, relvarahu, vastasel juhul me peame võitlema terrorismi ja fundamentalismi vastu. aitäh, nüüd vaba mikrofon, mul on kolm sõnasoovi. rahuldan need kõik. esimesena härra Stanislav Boltšak, üks minut. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Já si vel... Aitäh, proua juhataja ma austan väga Euroopa institutsioone ja pean lugu nende jõupingutustest humanitaarolukorra lahendamisel Jeemenis. ent äh, mul on väga kahju, et me oleme seni jäänud pealtvaatajateks konfliktis Iraani ja Saudi Araabia vahel. ning äh, see on väga kahetsusväärne mitte ainult sellepärast, et me oleme seda nii palju finantseerinud, seda regiooni Euroopa Liiduna vaid kahetsusväärne ka sellepärast, et kannatab tsiviilelanikkond. siis, kui Saudi Araabias võetakse kurss partnerlusele, muuhulgas militaarpartnerlusele Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liiduga, peaksime läbi rääkima Iraaniga. et et Iraan ei astuks vastusamme, sellepärast et äh, vastasel juhul kannatab tsiviilelanikkond, aitäh! järgmisena üks minut, Jaak Enders. härra Kapute, äh, humanitaarolukord Jeemenis on tõsine, ligi kolmandik rahvastikust vajab humanitaarabi, see on riik äh, äh kus on puhkenud konflikte, mida peetakse kolmandate osapoolte sõjaks Iraani ja Saudi Araabia vahel äh, olukord on tõeliselt tõsine, ÜRO on väitnud, et see on kolmanda kasem, kolmanda taseme konflikt ja see on ÜRO mõistes kõige kõrgem tase. kaheksakümmend protsenti kahekümne miljonist rahvastikust vajab kiireloomulist abi. ja viimastel päevadel, kolmanda korda viimaste kuude jooksul on äh, tabatud äh, pommirünnakus haiglaid. konflikti osapooled peaksid lõpetama tsiviilobjektide ründamise, millega kaasnevad süütud ohvrid ja tuleb leida poliitiline lahendus sellele kriisile. Euroopa Liidu hääl peab samuti kuuldav olema ja seda kõhklusteta. me peaksime koos rahvusvaheliste ringkondadega nõudma äh, selle konflikti tsiviilset lahendust. aitäh, nüüd viimasena härra Nootis Marias, üks minut. täna president eelmise aasta oktoobris Punase Risti president ütles, et pärast viiekuulist sõda äh, oli Jeemen nagu Süüria pärast viieaastast sõna äh, kaks tuhat viissada inimest äh, märtsis äh, said surma, nende seas oli väga palju tsiviilelanikke, nende seas ka lapsi. Äh, kuulutati välja humanitaarkriis ÜRO poolt. üheksasada üheksateistkümnel miljonil puudub juurdepääs veele, kolmekümne miljonil toidule ja kolmsada tuhat last kannatavad nälja all, sest nad on sattunud isolatsiooni. pommitatakse pagulaslaagreid, koole, haiglaid, millega tekitatakse kaasnevat kahju ja pommitati ka piirideta arstide medkeskust, kasutatakse kobarpomme. Euroopa Liit äh, äh, peab täitma oma kohustuse, äh, arvestades seda, et Jeemenis toimub sõda ja komisjon peab tegema vastavad otsused. ja selles küsimuses saab viimasena sõna minister Könders. suur tänu proua juhataja, lubage alustada ühest aspektist, eh, mida mainiti, et me ei saa jääda vaatlejateks. see on väga oluline väide, sest me ei saa jääda pelgalt vaatlejateks ja me ei ole pelgalt vaatlejad. praegune olukord Jeemenis, nagu kõik te olete maininud täna pärastlõunal, tekitab väga sügavat muret kõikidele nõukogu liikmetele ja mul on hea meel võtta sõna äh, välisasjade kõrge esindaja Frederica Moderini nimel selles küsimuses. ma tahaksin isiklikult lisada, ma olen käinud korduvalt Jeemenis. Jeemeni puhul on tegemist äh, äh, riik, kus on väga palju kriise, äh, rahvastikukriis, ökoloogiline kriis, väga raske keskkond ja see piirkond, kus Jeemen asub, Äh, ongi tekitanud kriisi, olukord on katastroofiline, kõik äh, humanitaarabi äh, osutavad on seda olukorda kirjeldanud sama katastroofiliste sõnadega nagu teie ja küsimus on, et kas me oleme vaatlejad või mitte. meie kõrge esindaja on öelnud, et meil peab olema proaktiivne roll, me oleme üks väheseid, kes saab ähm, suhelda kõikide osapooltega ja kaasata nad dialoogi, sest humanitaarkriisi on võimalik lahendada ainult juhul, kui samal ajal saavutatakse edasiminekut ka poliitiliste lahenduste otsimisel, nagu paljud teist on täna pärastlõunal öelnud. ja ma võiksin tsiteerida mitmeid tänaseid sõnavõtjaid, see ongi põhiline äh, küsimus, äh, mis meie ees seisab ja loomulikult äh, sellega kaasnevad ka inimõiguste alased küsimused. ÜRO Inimõiguste Nõukogu äh, me, ma ei räägi praegu oma riiklikust seisukohast, mul on küll oma seisukohad ja minu valitsuse omad seisukohad, kuid samas on selge, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu võttis vastu nõnda kompromissresolutsiooni eh, eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teisel oktoobril, kus on sätestatud eh, tingimused rahvusvahelise uurimiskomisjoni jaoks, mida meie aga ütleme, et meil on vaja sõltumatut uurimist kõikide ähm, rahvusvaheliste inimõiguste, humanitaarõiguste rikkumise kohta ja Euroopa Liit aktiivselt jälgib ka seda, mida ütleb kõrge esindaja eelseisval äh, nõukogul ja äh, jääb ootama ka kirjalikke raporteid tulevikus see on oluline, väga paljud teised rõhutasid mitte ainult humanitaarolukorda, vaid ka seda, et tuleb äh, kinni pidada rahvusvahelist humanitaarõigusest. me tunneme muret äh, sellepärast, et on usaldusväärseid andmeid selle kohta, et äh, rahvastatud piirkondades kasutatakse kobarpomme, see on ka oluline uurimise jaoks ja me täheldame rahuldundega, et meie inimõiguste kõrge esindaja on asunud seda asja uurima ning nõukogu on käivitunud uurimise. nagu te teate, äh, relvaembargoga äh, Saudi Araabia ei ole mitte vastulauseks selle piirkonna väljakutsetele, kuid on oluline, et kahe tuhande kaheksanda aasta ühine seisukoht äh, leiab arutust ka vastavas nõukogu töörühmas tavarelvastuse teema all. väga paljud teist on küsinud ka selle ähm, piirkondliku aspekti kohta ja sealhulgas Saudi Araabia ka tekkinud pingete kohta ja millisel määral äh, äh, see mõjutab äh, ÜRO poolt vahendatavaid Jeemeni-alaseid läbirääkimisi. see ei peaks mõjutama kõik piirkondlik esindajad, sealhulgas ka meie kõrge esindaja on avaldanud toetust Jeemeni alastele läbirääkimistele ja need peavad jätkuma. tuleb teha kõik selleks, et mitte seada ohtu need läbirääkimised ja ma loodan, et lähipäevadel saavutatakse edu selles. me loodame, et protsess ja kohtumised toimuvad, kuigi äh, viimased äh, vihjed selle kohta, et võib-olla ajakavast ei suudeta kinni pidada, kuid me igati toetame ÜRO Äh, eriesindaja jõupingutusi, härra Ahmedi jõupingutusi, kes on pidevalt käinud Jeemenis selleks, et see saaks teoks. meil on hea meel, et Jeemeni valitsus on teinud ka vastava äh, avalduse ja ka Saudi äh, ametivõimud on pühend-, öelnud, et nad pühenduvad nendele läbirääkimistele ja me loodame, et neil on eesmärgiks saavutada kestev relvarahu ning et nad võtavad samme selleks, et ÜRO vastavat resolutsiooni kakskümmend kaks kuusteist ellu viia. rääkides nüüd piirideta arstide juhtumist, siis tegemist on juhtumiga, mida Euroopa Parlamendi liikmed on samuti tõstatanud eh, erinevates maailma nurkades on eh, MSF-ile eh, viimastel kuudel ründeid eh, toimetatud ja ma loodan, et ka inimõiguste volinik annab aru sel teemal eelseisvatel aruteludel, mida ma mainisin. siin mainiti ka Teherani, Iraan on olnud eh, poliitiliselt toetanud mufti liikumist ja võib-olla nüüd võiks ära kasutada Iraani kontakte selle rühmitusega, et edendada rahul, rahumeelset lahendust. me arutasime seda küsimust ka eile õhtul ja Euroopa Liit julgustab seda igati ja suudab ka äh, soovitada Iraani ja ametivõimudel osaleda selle kestva rahu saavutamisele piir, perio-, piirkonnas, sest see on õige ja kui seda ei saavutata, siis sellest saab kasu ainult ISIS ja taolised äärmuslikud rühmitused. suur tänu, proua juhataja, võimaluse eest rääkida Jeemeni teemal. mulle tundub, et see ei ole mitte ainult väga kiireloomuline, aktuaalne teema, kui me mõtleme, kui palju inimesi on sattunud väga raskesse olukorda, siis see nõuab meie tõelist ja täit poliitilist tähelepanu, nagu me täna oleme teinud me oleme saanud raske õppetunni, et Lähis-Ida ebastabiilsust võib äh, vahetult mõjutada ka meie stabiilsust ja julgeolekut ja äh, see kriis äh, ei lõpe ainult poliitilise lahendusega, seejärel on vaja ka ülesehitus algatada, me käime Saanas ja vaatame, kuidas seda linna üles ehitada, see on tohutu ülesanne, mida ühegi riigi valitsus üksinda ei jõuaks Äh, ellu viia. igal juhul Euroopa Liit kavatseb jätkuvalt kaasata oma liikmesringe mm, selles piirkonnas, et tagada rahvusvaheliste ringkondade äh, kooskõlastatud jõupingutused ja tegevused ka Jeemeni ülesehitamisel, sest selleks oleks kasu kõik osapooled, sealhulgas ka jeemenlased. aitäh! aitäh, härra minister, teie põhjalike selgituste eest, arutelu on lõppenud ja